micro is on. Okay. Colleagues. tere pärastlõunat, kallid kolleegid, palun võtke istet ja me alustame ühe minuti pärast tööd. seadke ennast mõnusalt sisse, võtke palun istet